küsimus äh, kahe Euroopa Liidu uue usaldusfondi Süüria ja Aafrika usaldusfondi rahastamine ja liikmesriikide rahaline osalus nendest fondides. ja kõigepealt äh, nõukogu nimel võtab jällegi sõna härra Schmidt. härra minister, palun see bon? Monsieur... Äh, lugupeetud president, daamid ja härrad, lugupeetud saadikud. Äh, ma ei tahaks teile meelde tuletada veel kord, kuivõrd tõsine on see kriis, äh, millega me endiselt silmitsi oleme. on täiesti normaalne, et see kriis, kõik need raskused, need probleemid, aga ka lahendused on arutelude objektiks Euroopa Parlamendis. kriis ei ole läbi, ohud ei ole veel kadunud, seda enam, et talv läheneb ning äh, kümnete, sadade, tuhandete pagulaste olukord muutub järjest raskemaks. niisiis äh, Euroopa, Euroopa Liit ja liikmesriigid äh, ei ole istunud käed rüppes Äh, seistes silmitsi sellise äärmiselt keerulise olukorraga, sest et tõesti kergeid ja kiireid lahendusi nendele probleemidele ei ole. Äh, mõned ettepanekud on tehtud, neid ettepanekuid praegu rakendate ellu, võib-olla tõesti liiga aeglaselt, seda ma möönan, aga täiendavad jõupingutused äh, kõikidel tasanditel on hädavajalikud riigi ja valitsusjuhid ähm, oma kohtumisel kahekümne kolmandal septembril äh, langet-, võtsid terve rea kohustusi selleks, et äh, tulla äh, toime Euroopa jaoks suurte väljakutsetega. kõigepealt tuleb toetada neid pagulasi, kes abi vajavad ning kes on äh, Äh, oma kodumaale, päritoluriigile kõige lähemal. sellisel juhul äh, on elutingimused tihtipeale neil väga halvad, tihtipeale lausa katastrofaalsed. Äh, tihtipeale ei ole lastel võimalik saada mingisugust kooliharidust. aga need on just need kõige, lapsed on just kõige esimesed ja peamised selle kriisi ja konflikti ohvrid toiduainetega varustamiskindlus pagulaslaagrites on samuti väga ebakindel ja tagajärgi te juba teate. loomulikult äh, inimesed lahkuvad Euroopasse, äh, sest neil ei ole lihtsalt mingit muud valikut niisiis on äärmiselt oluline praegu austada meie kohustusi, oma lubadused ellu rakendada ning äh, suurendada erinevate humanitaarorganisatsioonide rahastamist ja nende Äh, rahastamise vahendite loomine on osaks nendest lubadustest, sealhulgas siis ka kaks uut usaldusfondi, millest me täna kõneleme. riigi ja valitsusjuhid võtsid endale kohustuse suurendada ühe miljardi euro võrra toetust Euroopa Liidu poolt rahvusvahelistele organisatsioonidele ja vabaühendustele, mis toetavad Süüria pagulasi tegemist on äh, maailma toiduprogrammiga, äh, pagulaste ülemvoliniku bürooga ja teiste vastavate organiga. pool sellest summast tuleb Euroopa Liidu eelarvest ja teine pool äh, liikmesriikide kahepoolsetest panustest. esimene, esimesest lubadusest on kinni peetud ja seda juba oktoobris liikmesriigid võtsid endale veel ka täiendavaid kohustusi. Euroopa Liit eh, lubas rohkem kui miljard, mis ette nähtud ja aruteludes, eh, arutelud siis abi saavate organisatsioonidega on juba käimas, et see abi siis leiaks eh, väljendust konkreetsete projektide kulul ja proua volinik kindlasti räägib sellest mis puudutab uusi fonde, mis on, või neid usaldusfonde, Äh, siin on tegemist olulise vahendina, vahendiga, mis võimaldab kasutada neid rahastusi, vahendeid, mis tulevad erinevatest vahenditest, äh, nii Euroopa Liidu eelarvest, äh, liikmesriikidel kui ka kolmandatest riikidelt. Need tulevad siis ähm, erinevatelt eelarveridadelt, mis on mõeldud nii arenguabiks kui humanitaarabiks Äh, Süüria kriis äh, allub äh, samadele loogikatele nagu see humanitaarorganisatsioonidele antud abi, millest ma kõnelesin ja siin ma tahaksin rõhutada, kuivõrd oluline on olukorra stabiliseerimine ja tahaksin öelda, et olukord on äärmiselt ebakindel. antud hetkel on sellesse fondi äh, panustamine veel ebapiisav. me peame nüüd äh, suurendama oma kollektiivset osalust, arvestades äh, seda alarahastatust, mille all paljud programmid kannatavad ainult, ainult kakskümmend protsenti vajalikest vahenditest on olema, nii et, et meil on vaja viissada tuhat eurot täiendavalt eda-, eraldada Euroopa Liidu eelarvest. samuti tahaksin meelde tuletada, et Euroopa Liit on juba võtnud endale kohustuse äh, kaks koma neli miljonit eurot see äh, humanitaarabiks. Äh, Luksemburgi peaminister, ka komisjoni president, nõukogu president on kõigile liikmesriikidele meelde tuletanud, et meil on selles vallas kollektiivne vastutus. Aafrika puhul on meie ülesanne luua jätkusuutlikud tingimused selleks, et inimesed ei otsiks mujal paremat elu. et neil oleks jällegi tulevik oma päritoluriigis. Inim-, nendel riikidel on vaja neid inimesi, nende andeid, oskusi ning see eh, raha, eh, mis nad peavad maksma kurjategijatele selleks, et Euroopasse jõuda, seda raha saaks paremini investeerida oma, nad saaksid seda paremini investeerida oma päritoluriigi majandusse ning olgem realistlikud, aga asi, siin ei muutu midagi üleöö ning eh, meil on tegelikult vaja uut lähenemist meil on vaja luua töökohti Äh, nendes Aafrika riikides, kus inimesed tulevad. meil on vaja investeeringuid nendesse riikidesse. meil on vaja investeerida noorte koolitusse, sest tihtipeale nende haridus on ebapiisav. me peame toetama klassikaliste sektorite arengut, mis tihtipeale kannatavad Euroopa konkurentsi tõttu. ma räägin siin põllumajandusest, kalandussektorist, nii et, et meil on kohustus äh, toetada äh, neid inimesi, meil on vaja toetada jätkusuutlikku arengut Aafrikas. antud hetkel äh, toimub Maltas Valeta tippkohtumine, kus Euroopa Liit koos oma Aafrika partneritega äh, Äh, üritab langetada olulisi otsuseid, mis puudutavad terved rida küsimusi, mis on rändega seotud ja nagu ma juba ütlesin, äh, kui me räägime rändest, äh, siis me ei saa lihtsalt rääkida abstraktselt ainult rändest, me peame arvestama ka arengupoliitikaga. nii, meil on vaja erakorralisi vahendeid tagamaks stabiilsust ja või me peame võitlema ebaseadusliku rände põhjustega ja äh, tegelema siis ka äh, sisepagulastega Aafrikast. Need on poliitilised küsimused, äh, küsimused, mis on seotud inimõiguste mitteaustamisega äh, rõhumisega seonduvad küsimused, mis on väga konkreetsed, kui me vaatame väga paljusid neid riike, kust pagulased tulevad, kust tulevad ebaseaduslikud sisserändajad, siis tihtipeale nad tulevad sellistest riikidest, kus inimõigused ei ole üleüldse tagatud või eh, neid lausa rikutakse. mis puudutab Euroopa Liidu panust sellesse fondi, siis see on jagatud kaheks osaks. esimene osa tuleb Euroopa Arengufondist eh, ja samuti Euroopa Liidu eelarvest ja seetõttu oli seda võimalik ka kohe täpsustada, on täp-, selge, et meie panus jätkusuutlikkusse arengusse Aafrikasse Äh, peab ette nägema vahendeid ka pikemaks perspektiiviks, sellepärast et need probleemid, mis meil tuleb lahendada, ei ole lühiajalised probleemid, need on probleemid, mida saab lahendada ainult pikemas perspektiivis ning komisjon on teatanud, et äh, üks koma kaheksa miljardit eurot eraldatakse kuni aastani kaks tuhat kakskümmend lisaks sellele eh, panusele, mis tuleb läbi siis selle fondi, läbi Euroopa Arengufondi, mis on valitsustevaheline fond, eh, endiselt valitsustevaheline, eh, sellele ühe koma kaheksale miljardile on paarkümmend liikmesriiki hetkel teatanud, et nad eraldavad veel täiendavaid vahendeid. Šveits ja Norra annavad samuti oma panuse loomulikult äh, kahepoolsed äh, liikmesriikide arenguabiprogrammid, äh, neid rakendatakse ka. usaldusfond on üks vahend, mis võimaldab olukorrale reageerida, aga see ei ase, Äh, asenda neid äh, tavalisi programme, abiprogramme, mis meil on, eriti neid, mis on suunatud siis jätkusuutliku ees, äh, äh, arengu toetamiseks. Valeta tippkohtumine, mis praegu just käimas on, on võimalus võtta täiendavaid kohustusi oma partnerite ees ja tahaksin teid kutsuda, suhtuda mõistvalt sellesse, kui ma ei saa teile täna edastada konkreetsemaid arve selles osas, milline on liikmesriikide panus sellesse fondi Eh, see sõltub paljude jaoks eh, läbirääkimiste tulemustest, mis praegu Valetas eh, toimuvad, nii et tahtsin teid sellest teavitada, et minu riik Luksemburg annab kolm koma üks miljonit eurot usaldusfondi. me oleme andnud üks koma null protsenti oma SKT-st abiks, niisiis me kõik oleme võtnud selles vallas kohustusi me eh, eh, jah, me oleme võtnud kohustuse ka eh, null koma seitse protsenti. kõik riigid ei ole seda eesmärki saavutanud ning olukord on selline, et mõned liikmesriigid on isegi vähendanud oma arenguabi. ma ei hakka kritiseerima kedagi, aga ma tean, et mine, isegi minu enda koduriigis on nõutud et me hoiaksime natukene kokku arenguabi pealt, sellepärast et eh, inimestel on ju raske, aga isegi siis, eh, kui me rakendame eelarvedistsipliini, kui meil on eelarvepiirangud, kui me tahame arenguabi pealt kokku hoida, eh, siis see on väga ränk hoop, sellepärast et täna me näeme, kuidas ala, ränne ja ebapiisav areng tegelikult on ühe mündi kaks külge ning eh, kui me asjade kallale ja kui me ei tegele ebapiisava arengu, viletsuse, eh, inimeste tõrjutuse probleemiga arenguriikides, siis lahenduseks nende jaoks on loomulikult eh, väljaränne ja, ja oma elu ohtu seadmise hinnaga me oleme arenenud, ma arvan, et komisjoni president ütles ka seda, et meil ei ole vaja okasraate või tarasid, need ei takista inimestel tulemist. niisiis tegelikult see, mis täna kaalul on, on investeering loomulikult solidaarsusesse oma naabritega Aafrikas ning see on ka investeering meie enda julgeolekusse ja ma arvan, et just see on praegu kaalul ja just nimelt eh, selle peame täna saavutama ja saatma olulise signaali eh, Valeta kohtumisel, aitäh! Uh, merci beaucoup, merci ministre. Now it's time for representative of European Commission. aitäh ja nüüd saab sõna Euroopa Komisjoni esindaja. proua Euroopa Komisjoni asepresident Kristalina Georgieva, palun suur,. suur-suur tänu, härra president. meie maailm on nii rikas, et igal aastal on meil kuuskümmend seitse triljonit eurot kogutoodang, kuid kahjuks selles rikkas maailmas on väga palju inimesi, kes sõltuvad abist selleks, et ellu jääda, nii nagu seda siin ka selgiti. meil on sada kakskümmend miljonit inimest, kellel on vaja abi, kes võitlevad ellujäämise eest ja kui need sada kakskümmend miljonit inimest elaksid ühes riigis, siis oleks maailmas suuruselt üheteistkümnes riik Jaapani ja Türgi vahel. pool nendest inimestest on kodutud, nad on äh, pidanud kodudest lahkuma kas looduskatastroofide või sõdade pärast ja need, kes on pidanud kodudest lahkuma, nendest väga suur osa elab meie naabruses Põhja-Aafrikas, Lähis-Idas ja on täiesti selge, et Euroopa ei pea aitama mitte ainult neid ühte miljonit, kes on jõudnud meie rannikule, vaid on veel ka viiskümmend üheksa miljonit, kes vajavad abi. see on ka meie enda huvides, kui me soovime et me soovime, kui me soovime seda olukorda hallata, kui me soovime olla korralikud kodanikud ja inimesi aidata, siis meil tuleb oma toetust suurendada nendele inimestele, inimestele, kes on Liibanonis, Jordaanias, Türgis, aga ka Somaalia poolsaare riikides ja sellepärast äh, komisjon otsustas, et lisaks meie tavalisele humanitaarabile ja humanitaartööle töötame me välja uue fondi, sellepärast et selle kaudu on meil võimalik suuri summasid leida, mida võib-olla muidu oleksid väikestes programmides ja need väikesed programmid ei oleks tõhusad. selle meetmega on meil võimalik kiiresti otsuseid vastu võtta, me oleme paindlikud ja saame kohaneda vastavalt nõuetele. see annab meile võimaluse leida ka rohkem äh, panustajaid, rohkem doonorriike ja niimoodi hoiame me administratiivkulusid madalal ja suurendame oma tegevuse mõju. me võtsime vastu otsuse luua kaks usaldusfondi, nagu me oleme juba kuulnud, ühte neist arutatakse ka praegu Valetta tippkohtumisel see puudutab Aafrika usaldusfondi. ma räägiksingi kohe sellest. asepresident ja kõrge esindaja Mogherini ja volinik Timitsa väliskomisjonis ja arengukomisjonis arutasid seda juba üheksandal septembril komisjoni president Juncker tegi ettepaneku usaldusfondi loomiseks äh, eesmärgiga aidata inimesi võidelda ebastabiilsuse põhjuse vastu, e-, ebakorrapärase rände vastu ja aidata inimesi Aafrikas, kes on pidanud kodudest lahkuma. mul on hea meel tõdeda, et üheksanda septembri ja kahekümne oktoobri vahel on palju tööd ära tehtud ja komisjonil õnnestus vastavad otsused vastu võtta ja ka esialgne kokkulepe paika panna nii et usaldusfond on paika pandud ja töötab, see pakub majanduslikke võimalusi, aitab kogukondadel paremini äh, vastu panna ja aitab meil ka rännet paremini kontrollida Saheli piirkonnas, Põhja-Aafrikas, Somaalia poolsaarel ja ka mujal. väga tähtis on ka see, et usaldusfond aitab meil võidelda rände põhjuste vastu aga teiselt poolt aidata ka neid, kellel on abi kõige rohkem vaja. tegemist on paindliku ja samas konkreetse programmiga ja peale selle on meil ka väga hea raamistik paika pandud selleks, et Euroopa Liidu tegevus muutuks äh, nähtavamaks, et oleks paremini näha, mida eurooplased teevad eesmärkide hulgas on näiteks see, et tuleb luua töökohti, eriti just noortele ja naistele. tuleb luua ühenduslülid arengu ja julgeoleku vahel ning tuleb ka toetada konkreetset äh, rändehallet me ootame ära Valletta tippkohtumise tulemused, me loodame, et meil õnnestub saada lisavahendeid. praegu, nagu me minister Schmidtilt kuulsime, on meil üks koma kaheksa miljardit usaldusfondis pluss seitseteist miljonit, mida on liikmesriigid lubanud fondi sisse maksta ja ma loodan, et Valletta tippkohtumisel need riikide panused veelgi suurenevad tahtsin välja tuua veel ka selle, et selle usaldusfondiga tahame me kakssada miljonit Marokole, Tuneesiale, Egiptusele, Liibüale ja Alžeeriale välja maksta ja mul ei ole vaja selgitada, miks need riigid on meie jaoks nii tähtsad. teine usaldusfond, mille me lõime, on äh, Süüria kriisivastase võitluse fond, mille loomist alustati septembris kaks tuhat neliteist ja me soovime selle fondiga rohkem aidata just piirkondlike probleemide lahendamisele kaasa, aidata süürlasi, kes on leidnud peavarju naaberriikides. meil õnnestub seda, neid fondivahendeid kasutada ka nende süürlaste aitamiseks, kes on Süürias ja ka nende süürlaste aitamiseks, kes on jõudnud juba Euroopasse või on teel Euroopasse ja kui nad on kuskil pagulaslaagris Euroopa Liidu naabruses. selle fondi nimi on Tamatat ja Madat tähendab lootust. ja me tahame sellega anda sõnumi Süüria pagulastele, et maailm ei ole neid ära unustanud lootust veel on. väga paljud on teel Euroopasse just sellepärast, et nad on viimsegi lootuse kaotanud nii iseenda kui ka oma laste jaoks. fondi üheks suuremaks eesmärgiks on just Süüria lastele äh, hariduse pakkumine, see on üks suuremaid tragöödiaid, viis aastat on kestnud sõda riigis, mis kunagi äh, oli väga kõrge haridustasemega, üheksakümmend kuus, üheksakümmend seitse protsenti oli seal kirjaoskajaid. kui rääkida lastega ja küsida neilt, kelleks sa saada tahad, nad ütlevad arstiks, õpetajaks, inseneriks. umbes kaks kolmandikku nendest lastest kas ei käi koolis või käivad koolis ebaregulaarselt ja võimalus neid aidata, pakkuda neile haridust, mis nad on ära teeninud, on tegelikult ka nende perekondade aitamine selleks, et pered jääks koha peale ja ei lahkuks kodudest. me oleme nüüd üheksalt liikmesriigiks sellesse fondi panustada, see on kolmkümmend kaks miljonit lisaks ja me tõesti loodame, et nii liikmesriigid ja võib-olla ka kolmandad riigid näitavad üles valmidust rohkemgi sellesse fondi panustada suur tänu kõikidele liikmesriikidele, kes juba on makseid teinud ja suur tänu ka nendele, kes on teinud ülekandeid UNICEF-ile, UNHCR-ile, Maailma Toiduprogrammile. tegemist on kriitilise hetkega meie jaoks, eurooplaste jaoks. me tõesti peame püsti tõusma ja oma hääle kuuldavaks tegema, peame maailmale ütlema, et Euroopa on heatahtlik jõud, aitäh! aitäh, proua Georgieva! ja nüüd saavad sõna fraktsioonide esindajad. kõigepealt esimese kõnelejana Euroopa Rahvapartei nimel saab sõna Raimer Pööge, palun poolteist minutit. aitäh, härra juhataja. proua volinik, härra minister ma kuulsin teie vannutusi, aga ma olen samas pettunud. ja ühte ma, öös olen teiega nõus, härra minister, kui te leiate, et okastraatidega on võimalik probleeme lahendada, see ahendab sellise lähenemisega oma tegevust. aga keegi ei oska täna öelda, kes kui palju ja kui suures ulatuses kavatseb neid fonde toetada, saagem üksteisest õieti aru me ju kuu aega tagasi me, eh, kuu aega tagasi püüdsime me tõepoolest tohutu jõupingutuse tagajärjel aastatel kaks tuhat viisteist ja kaks tuhat kuusteist eh, eraldada eh, summade ümbersuunamise kaudu kaks miljardit eurot kaks tuhat viisteist ja kaks tuhat kuusteist. kuid me ei tohi unustada, mida ütles ÜRO eriesindaja Gutierrez meil oleks vaja iga kuu oluliselt rohkem eraldada toiduabi, sest muidu vastasel korral tähendab see veebruariks miljonit nälginut ja hukkunut. ka see, mida me teeme Maailma Toiduprogrammi raames, mida me teeme põgenike abistamise raames, mida me oleme eraldanud alates veebruarist, on olnud väga ettevaatlik me ei tunne äh, sugugi kindlust sellise tegevuse juures, see ei päästa meid äh, läheneva talve eest. mul on kaks minutit, proua juhataja. palun ärge katkestage mind, ütleb härra Pööge. kaks minutit on mul. ja see kümme sekundit läks nüüd teie arvele me ei oleks tulnud jaotusmehhanismis kasutada mitte e LTL-i seitsekümmend kaheksa lõiget ühte, vaid et artiklit seitsekümmend üheksa lõiget kolm, mis oleks andnud meile paremad tegevusvõimalused massilise sisserände korral ja selle eest on vastutavad väga mitmes liikmesriigid, sellepärast tahaksin teid kõiki paluda, et leitud lahendus peaks olema ka elluviidav, vastasel korral oleme ebausutavad ja seepärast poleks teil tarvis esitada meie eelarvekomisjonile selge ülevaate sellest, mida, kuidas ja kui palju kavatsetakse kulutada, aitäh! aitäh, aitäh, härra Pööge! me saime üksteist valesti aru minu paberitel oli kirjas, et teie saate poolteist minutit sõna. kuid ma hindan teie tööd väga ja ma võin teile ka kaks ja pool minutit anda, kui tarvis. nüüd annan sõna kolleeg Karja Sabal Rubialile, teil on kaks minutit aega. ja seda tuleb kontrollida. suur aitäh, proua äh, juhataja, proua volinik, härra minister. jah põgenikekriis, mida me praegu kogeme, esitab Euroopa Liidule väga tõsiseid eh, väljakutseid nii humanitaar- kui sotsiaalvaldkonnas. ma tahaksin rõhutada, et kui Euroopa Liit võttis vastu põgenike abiprogrammid ja põgenike tegevuskava eh, ja siis, kui eraldati kolmkümmend kaks miljonit Süüria toetuseks, siis on Euroopa Liit tänu sellele teinud tõepoolest väga palju kiiduväärselt ikka toime tulla. kuid mis siis juhtub öö, äh, nüüd tegelikult siis liikmesriikide poolse tegevusega, kus on nendepoolne panus? härra Schmidt tuletas meile meelde, et liikmesriigid on kohustunud öö, äh, koos maailma öö, äh, toiduprogrammiga lisada omalt poolt miljoneid eurosid, vaatamata mõningate liikmesriikide jõupingutustele e, puuduvad meil jätkuvalt kaks miljardit eurot. liikmesriigid saavad kohandumisprogrammide jaoks Euroopa Liidu eelarvest üheksa koma neli miljardit ja ma pean teile tunnistama, et parlament ei taha seda kõike mitte küsimärgi alla seada, kuid oleks väga kiiduväärne žest, kui te äh, kasutaksite neid vahendid, kui nad kasutaksid neid vahendeid ära selleks, et teha sissemakseid usaldusfondi. me peame tõendama oma usaldusväärsust meil ei ole võimalik läbi kukkuda selles küsimuses ja seetõttu ma tahaksin paluda, et sellele pööraks tähelepanu nii härra ülemkogu eesistuja Tusk kui kõik liikmesriikide juhid. nii, nüüd ma vaatan paremini ja täpsemalt kõneaega, ütleb proua juhataja. ja nüüd annan sõna härra Kölmerile. meil on täiesti selge, et praeguse kriisi lahendamisel Euroopa Liidu liikmesriigid peavad vastutust kandma ja vastutuse hulka kuulub ka see, et me toetame seda taotlust, sellepärast et just Süüria ja tegelikult üleüldiselt Aafrika manner vajab just praegu meie abi. ja just sellepärast kaks koma kolm miljardit eurot on tõesti täiesti mõistlik summa, sellest aga ei piisa, kuid hea on niigi ja ka eelarvepoliitiliselt ei ole see vajalik, vaid see on tegelikult ka tõhususe küsimus, et kas me saame seda raha tõhusalt kasutada ja meie oleme ikka ja jälle öelnud, et meie peame vahendeid võimalikult palju just kriisikolletes ja nende lähedal kasutama, sest seal me oleme tõhusamad, sest me seal saame sama raha eest rohkem ja me peame hoolitsema selle eest, et inimesed ei pea ohtlikule tuhandete kilomeetrite pikkusele teele asuma, vaid et me aitame neid koha peal. me räägime siin praegu ja see on eelarve küsimus. aga mille kohta me alati kurdame, on see, et me räägime alati eelarvest ja rahast, aga ma ei näe siin mitte mingit selget kontseptsiooni, sellist kontseptsiooni, mis oleks Euroopa Liidu vääriline, selleks me, me lõppude lõpuks saaksime hakkama rääkima kõikidest selle probleemi nüanssidest, selleks et tõeline lahendus leida. meil ei ole võimalik seda kriisi ainult rahaga lahendada, meil on küll raha vaja, aga mitte ainult. ja me peame tagasi pöörduma äh, Äh, selle juurde, et Euroopa Liidus äh, tõesti seadused kehtivad ja et neid seaduseid ka täpselt ühtemoodi rakendatakse. aitäh ja järgmisena saab sõna härra Depre ALDE fraktsiooni nimel, kaks minutit, palun uh,. Merci, madame la president uh,, monsieur le president. suur tänu. ma kuulasin väga hoolega seda, mida te ütlesite ja ma ei saa varjata seda, et ma olen teataval määral pettunud kui me vaatame olukorra tõsidust, siis ma, mulle tundub, et te alahindate seda, mis toimub. me räägime kolmest miljonist lisapõgenikust saabuvate aastate jooksul. kui selline olukord tõepoolest tekib, siis meil peab olema julgust tõele näkku vaadata ja öelda, selline olukord ongi. kui me räägime tulemustest, siis peab, peaksime olema ambitsioonikamad nende meetmete osas, mida me tahaksime kasutada usaldusfondid on hea mõte, kui me saame viissada miljonit komisjonilt ja liikmesriikidelt lisaraha, siis on kokku miljard eurot. aga meie ümbruses on kolm miljonit põgenikku. üks miljard eurot eh, pühendatakse saja kuuekümne miljoni eh, põgeniku ümberasustamiseks, vaadakem palun neid numbreid ja öelgem objektiivselt, kas te tõesti äh, loodate äkki võib-olla liiga paljut äh, selle ühe miljardiga saavutada. me vaatame praeguseid operatiivinstrumente miljard fondile, pool miljardit Aafrika fondile. Te võite uskuda, et see muudab midagi, aga see tegelikult on tilk meres oluline on, et me paneksime paika globaalse strateegia, et me panustaksime kõikidesse instrumentidesse nii, et me suudaksime luua sünergiat. ja on üks küsimus, mis vajab veel lahendamist, mis saab nendest äh, fondidest Türgis? kas me maksame seda kõigile, kes seda soovivad või äh, spetsialiseerunud äh, üksustele? me peaksime siin tõsiselt läbi mõtlema aitäh! aitäh ja järgmisena saab sõna proua Niriada, palun, teil on poolteist minutit. aitäh! volinik, me peame hakkama solidaarsuse eest võitlema, solidaarsust tuleb parandama, meil on vaja laiapõhjalist lähenemist selleks, et toetada humanitaarabi andmist ja rahuprotsessi, samamoodi nagu ka jätkusuutlikku arengut ja seda tuleb teha läbipaistvas ja aruandvas raamistikus. meil on väga hea meel paindlikkuse ja tõhususe üle, aga seda on liiga vähe selleks, et tegeleda selle praeguse hädaolukorraga tagamaks stabiilsust ja anda humanitaarabi sellistes riikides nagu Süüria, Türgi ja Aafrika teatud piirkonnal. vahel on jäänud meile mulje, et me investeerime rohkem selle maja mööblisse kui inimestesse. me peame Aafrika usaldusfondi muutma oma prioriteediks. Euroopa Liit panustab sellesse fondi kõige rohkem ja on väga tähtis, et äh, komisjon tõesti hoolitseks ka selle eest, et laienemise peadirektoraadi juht tuleks parlamendi ette ja annaks meile aru selle usaldusfondi strateegia kohta. komisjoni iga-aastases aruandes äh, humanitaarabi kohta öö, äh, tuleb ka täpselt välja öelda, millised on selle fondi äh, kasutatava raha majanduslikud ja sotsiaalsed mõjud. me peame hoolitsema selle eest, et see uus fond vastab ka Euroopa Liidu finantsreeglitele. on väga tähtis leida äh, finantsvahendeid, mis oleksid paindlikud ja tõhusamad äh, ja need tuleb Euroopa Liidu eelarvesse paika panna. tuleb hoolitseda selle eest, et protsess oleks demokraatlik ja läbipaistev. aitäh! proua Haudala, palun. Teil on kaks minutit. president, well when... Uh, president, ma mäletan väga hästi, kuidas äh, volinik Georgieva viimati käis äh, arengukomisjonis, enne kui temast sai eelarve eest vastutav äh, asepeapresident ja ma mäletan väga hästi, et kui te ütlesite, et kui me ei tegele humanitaarkriiside põhjustega, siis mitte keegi ei suuda nende kannatuste ja kuludega hakkama saada. ma leian, et teil oli täiesti õigus ja muidugi me oleme juba näinud neid märke. mul on väga hea meel, et Luksemburg kui eesistujariik on esindatud ja kohal, sellepärast et Luksemburg on tõesti väga väike, aga samas järjekindel äh, panustaja olnud ja ma arvan, et äh, te peaksite väga selgelt välja tooma ka selle, et teised riigid humanitaarabi osa oma eelarves, tähendab ka minu koduriik äh, Soome on tegelikult arenguabi vähendanud neljakümne kahe protsendi võrra. see on täiesti õudne, isegi Juncker ütles, et on täiesti öö, äh, vastuvõetamatu see, et äh, arenguabi eelarveid vähendatakse. nüüd on meil usaldusfond olemas ja see tuleb võimalikult hästi tööle panna. mul on mõned küsimused. näiteks kui me räägime siin hädaolukordadega ja väga äh, kiireloomuliste probleemidega, kuidas me peame siis abi tõhususe kriteeriumitest kinni, kuidas me vaatame täpselt, et kui palju siis riik panustab, kuidas me suudame kinni pidada inimõiguste põhisest lähenemisest humanitaarabi puhul, kuidas me hoolitseme selle eest, et äh, abi ei killustuks ja, sest sellega on meil kogu aeg väga suuri probleeme olnud. jah, tegemist ei ole värske rahaga. ja me peame aru saama, et see raha tuleb teiste tegevuste arvelt aga kuidas me hoolitseme selle eest, et need usaldusfondid tõesti on lisandväärtuseks teistele fondidele ja kõnelejad katkestatakse. aitäh ja järgmisena saab sõna härra Korrao, palun. minut. Eh, aitäh, proua juhataja. komisjoni president eh, Juncker ja kõrge esindaja Mogherini on korduvalt rõhutanud, rõhutanud seda, et rändeprobleemile tuleb otsa vaadata ja tuleb välja selgitada nende põhjused ja need põhjused kõrvaldada. ma tahaksin tuua näiteks Fabrice Andree, kes ütles, et Euroopa äh, Liit muudkui relvastub, aga sellises olukorras visatakse lihtsalt ringi käterätik nagu boksis. ma leian, et me peaksime andma äh, lubadusi ainult siis, kui me suudame neid pidada. meie jagame ainult tühi, tühi, tühje lubadusi, kui me räägime usaldusfondidest, äh, mi-, mida rahastatakse algkapitalina arengufondist, siis äh, ausalt öeldes on tegemist sellega, et me muretseme selle raha eest nõnda öelda narkootikumile selle, narkootikume neile, kes on narkosõltlased. meil on tarvis välja töötada eh, tõsiseltvõetavad programmid, mis rajanevad teaduslikele meditsiinilistel saavutustel. suur aitäh! ja nüüd kolleeg Bey. proua volinik, proua juhataja, härra minister, me täna hommikul kuulsime, et täna suudeti murda ISISe eh, riigi eh, vastupanu eh, Süürias Kveiri raekoja juures. ma tahaksin avaldada kiitust neile, kes suutsid saavutada võidu islamiriigi üle, islamiriigi üle, kes kujutab ennast terroristliku ohtu. me oleme seni äh, Eh, tegelikult eh, õli veel tulle valanud, oleme sulenud, sulgenud seal oma eh, saatkonnad ja nii edasi ja nii edasi ja detsembris esitati meile ka resolutsioon, mis näeb ette diplomaatiliste suhete taaskehtestamist, see on väga selge lähenemisviis, see on õige lähenemine mis puudutab Süüria rahva abistamisse, siis ma leian, et nii nagu ka organisatsioon Arstid ilma piirideta peaksid sellesse olukorda tõsiselt sekkuma ja selleks, et olla oma humanitaarse abi osutamise tasemel, sõltumata sellest, e, kes on konkreetselt need, kellele abi on vaja osutada, me peaksime toetuma samuti ÜRO programme ja me peaksime üles kutsuma äh, vabaühendusi äh, tegutsema Süürias äh, koos teiste vabatahtlikega. vabatahtlike organisatsioonid on teada ja tuntud ja nad teost-, teevad tõepoolest väga tänuväärset tööd. aitäh ja nüüd äh, fraktsioonilise kuulduvuseta saadikute nimel kolleeg Paltšev. Äh, suur aitäh, proua juhataja. selleks, et lahendada rändeprobleemi, peame me kõigepealt kõrvaldama selle kriisi põhjused, seepärast peame me esmajoones tegema rahvusvahelist koostööd ja tagama äh, rahvusvahelise koostöö kõrge taseme islami kevade riikide vahel Äh, nende fondide ellukutsumine on positiivne areng ja nende abil me saame tagada, et põh-, põgenikud jääksid põgenemata, see tähendab, jääksid oma koduriiki. me peame aga loomulikult nüüd hoolitsema selle eest, et kaitstaks Euroopa Liidu välispiiri Kreekas. sest kui Äh, sest äh, kui me seda ei suuda, siis me saame seda suuta ainult nende vahenditega, nagu seda tehti Ungaris. me peame säilitama äh, ja tagama Euroopa kultuuri ja kultuurivaramute säilimise ja kestlikkuse. nii, ja nüüd me hakkame sõna andma saadikutele, ütleb proua juhataja, kolleeg Fernandes, palun. suur aitäh, proua juhataja me eraldasime aasta lõpuks üheksa koma neljandit miljardit, see vahendid ei olnud ette nähtud, tegemist on erakorraliste eraldistega ja kui me nüüd räägime kahe koma kolmest miljardist, siis need on summad, mis on kogutud eh, maksudelt eh, ja trahvidelt. see on väga oluline summa. ja nüüd me saame seda kasutama Äh, sel, nende kahe usaldusfondi jaoks. see tähendab, et me ei pea enam kuskilt täiendavalt raha otsima, sealhulgas ka mitte äh, liikmesriikide eelarvetest, vaid me saame kasutada neid, vahendada, äh, vahet-, kasutada selleks, et täita nende kahe fondi eesmärki me peame lahendama põgenikega seotud probleemid, me peame neid probleeme lahendama nende tekkekohas ja kõik Euroopa Liidu institutsioonid peavad selles osalema, muuhulgas ka nende kahe usaldusfondi toel. meil on vaja tagada parem tulevik, parem haridus nendele inimestele, me peame tegutsema ennetavalt Äh, ennetav tegevus äh, säästab hiljem olulisi vahendeid nõnda öelda ravikulutustelt. me peame neid eelarvelisi vahendeid kasutama selleks, et probleemile lahendust leida. Teile on sinise kaardi küsimus, härra Kõlberg, kas te soovite sellele vastata? palun. aitäh, proua president, kas ma võiksin küsida äh, kas härrasmees on minuga nõus, et kas poleks parem praegusel hetkel, kui näiteks Ühendkuningriik on Süüria-Türgi piiril panustanud laagritesse rohkem kui keegi teine, kas poleks parem, kui need riigid ise oma pagulaslaagrid looks seal, mitte et Euroopa Liit võtab selle raha ja kasutab seda nii nagu alati ehk raiskab ja on täiesti selge, et äh, Euroopa Liit ei ole tegelikult mitmeid aastaid juba korralikult selle raha kasutamist kontrollinud, nii et võib-olla oleks parem, kui äh, hakatakse riikide kätte seda raha andma, mitte Euroopa Liidu eelarvesse. härra Fernandes, teil on sõna vastuseks. ma tänan ma, nii nagu Ühendkuningriik, nagu ka teised liikmesriigid, Eh, saavad täiendavaid rahalisi vahendeid ja nende liikmesriikidel on võimalus siis otsustada, et nad sel eesmärgil neid rahalisi vahendeid kasutaksid. mina eh, lihtsalt tahtsin öelda, et maksumaksja ei pea eh, nende rahaliste vahendite olemasolu eest hea seisma. andke andeks, me ei karista nende fondide loomisega mitte maksumaksjat on täiesti ilmne, et äh, rahaliste vahendite haldamine peab olema korrektne, rahalisi vahendeid äh, tuleb kasutada sihtotstarbeliselt ja selleks tuleb tegutseda tõhusalt, selles ei ole vähimatki kahtlust. ja kui me suudame seda nende fondide puhul saavutada, äh, siis jõuavad need vajalike inimesteni, suur aitäh ja nüüd kolleeg Kaier, palun Äh, proua juhataja, lugupeetud härra minister Schmidt, lugupeetud äh, volinik Georgieva. kujutagem endaks, et ette äh, psühhiaatri patsienti, olen Euroopa Liidu liikmesriigi esindaja, kui ma Brüsselis istun, wirksam bekämpfen zu können ja ma loen fonde selleks, et ma saaksin kriisi vastu võidelda, aga kui ma lähen koju tagasi ja ütlen siis oma valitsuse liikmetele, et ah, ma panin seal midagi kirja, aga see pole siduv. ja ma pean seda kõik ignoreerida. mida teeks siis psühhiaater? kirjutaks tablette. mina soovitaks teraapiat. mida see väike anekdoot äh, kirjeldab, on tegelikult Euroopas praegu täielik reaalsus. Euroopas ülemkogul ja ka nõukogus otsustatakse usaldusfonde luua, mis on täiesti õige selleks, et võidelda kriisi vastu ja liikmesriigid ei reageeri kas üldse või maksavad ainult natukene väga vähe sinna sisse selleks, et saada sõnaõigus vahendite kaasa laialijagamise osas. saavad liikmesriigid väga palju raha, sellepärast et kahe tuhande viieteistkümnenda aasta kaheksas muudatuseelarve võeti vastu, millega üheksa miljardit eurot on vaja liikmesriikidele vähem maksta, ehk et raha on olemas ja seda on sada korda rohkem kui kaheksakümmend kaks miljonit eurot, mida kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal nõukogu ei taha eelarvesse sisse kirjutada selleks, et erakorralistele arengutele reageerida. ma võin ainult nõukogu üles kutsuma, et neid poliitilisi instrumente kasutataks ja sellepärast, et mida kiiremini need usaldusfondid luuakse ja põhjuste vastu võidetakse, seda paremini on meil võimalik koosoleku juhataja katkestab kõnelejat ja annab sõna kolleeg Öösogile. Panie panowie, Komisja Europejska utworzyła fundusze powiernicze. Daamid ja härrad, me räägime siin stabiilsuse toetamisest ja, ja migratsiooni ja rände paremast haldamisest. selleks on vajalik ka koostöö arenguvaldkonnas. Euroopa Liit on vahendid selle jaoks eraldanud nende fondide raames ja kahjuks ei ole neid liikmesriike, kes oma panuse on sinna juurde pannud, veel väga palju olnud. kuidas tahaks komisjon selles olukorras käituda, kuidas seda olukorda muuta? Poola on suunanud oma vahendeid teistesse programmidesse, näiteks Maailma Toiduprogrammi. kuidas oleks siin võimalik olemasolevaid struktuure uute fondidega koos toimima panna? aitäh, härra Ožog. ja nüüd saab sõna kolleeg Veržia minutiks. aitäh, proua juhataja Süüria usaldusfond on suunatud lastele ja noorukitele ja nendele hariduse andmisele ja selle üle on mul tõepoolest väga hea meel. kui me räägime Aafrika usaldusfondist, siis on eeskätt oluline et eh, juurida välja selle kriisi põhjustanud eh, sündmused. Eh, me ei saa mitte mingil juhul toetada Assadit, kes pommitab oma elanikkonda Äh, samuti on äh, erakordselt keeruline olukord Eritreas. Äh, valitseb ebastabiilsus ja see kõik aitab kaasa inim-, kaubitsejate tegevusele kui me räägime usaldusfondide summadest, siis need võetakse Euroopa Arengufondist ja nüüd ei saa enam Euroopa riigid öelda, et me soovime seal mängida Aafrika riikides Euroopa sandarmit me peame võitlema äh, inimlikkuse eest, sellepärast et kaheksakümmend protsenti äh, põgenikke on meile jõudnud väljaspool Aafrikat. suur aitäh ja nüüd ma annan sõnda kolleeg Valerole, teil on aega minut ja kolmkümmend sekundit. aitäh, proua president, iga elu, mis läheb kaotsi teel Euroopasse, on üks elu liiga palju. ja tegelikult ei ole üldse mitte tähtis see, mis põhjusel inimene põgeneb, kas see on Süüria kriis või vaesus Aafrikas, mida, mille eest soovitakse põgeneda, seda ütles ka minister Schmidt. tarad ei hoia kinni ei pagulasi ega ka teisi migrante kui keegi jõuab meile ja ta tagasi saadetakse, siis öeldakse, et meil ju räägitakse sellest, et migrandid tuleb tagasi saata, siis uskuge mind, nad tulevad uuesti tagasi. ja me peame tõesti põgenemise põhjuste vastu võitlema ja mina leian, et me peame siin väga palju ära tegema. ma kardan, kui ma loen seda, mida nõukogu vastu võttis kahekümnendal oktoobril, et liiga palju keskendutakse äh, migratsioonile, sellele, et on vaja piire kaitsta ja nii edasi, aga unustatakse aga ära see, mis on pikaajaliselt tähtis, nimelt äh, parem areng äh, asukohariikides. ma tõesti tahan, et me ei unustaks ka pikaajalist perspektiivi. ma kardan, et pikaajalisi vahendeid hakatakse nüüd piirivalveks kasutama ja see ei ole õige. siis on veel üks asi, mida väga paljud on siin tõstatanud paljud liikmesriigid vähendavad äh, eelarvevahendeid äh, arenguabiks ja kõnelejad katkestatakse. massimigratsiooniprobleemidega tegelemise lahe, tegelemine tekkekohas on see lähenemine, mida me toetame. me vajaksime globaalset lähenemist seal siht äh, kriisikoldes ja seal ka naabrusriikides. siin on vaja, et tegutsetaks koos, aga meie leiame, et Euroopa Liidu eelarves on piisavalt raha, et nende probleemidega tegeleda. me peaksime raha suunama elude päästmise eesmärgi teenistusse sellisel juhul viiesaja miljoni naela kasutamine elude päästmiseks selle asemel, et näiteks multikaid valmistada või haridusprogramme reklaamida, see ei ole raha e, otstarbekas kasutamine. Euroopa Liit peaks eeskujuks olema ja me peaksime kasutama raha mõistlikumate meetmete äh, finantseerimiseks. aitäh. järgmisena proua Kappel. aitäh, proua president, härra minister, lugupeetud volinik. esmaspäeval toimus järgmine erakorraline tippkohtumine, erakorraline siseministrite kohtumine ja toona räägiti, et me peame tundlikumaks muutuma pagulaste küsimuses, sellest ei piisa selleks, et võidelda selle Euroopa Liidu kõige suurema kriisiga. meil ei ole piisavalt vahendeid ja komisjoni meetmed ei aita meil seda kriisi jätkusuutlikult lahendada. ei ole mitte mingit korralikku äh, välispiiride kaitset, Frontexil on liiga vähe meetmeid ja liiga kitsas mandaat ja Euroopa Liidu programmi äh, ümberjagamiseks sada kuuskümmend tuhat inimest tuleb ümber jagada, sellest ei piisa praegusel hetkel on ainult kolm tuhat viissada voodikohta välja pakatud ja ka täna räägime usaldusfondidest, mille rahastamist ma tõesti eh, toetan, aga ei ole üldse selge, millal, kui palju ja kellele. see on täiesti vastuvõetamatu olukord, kriisikolleted Äh, stabiliseerimine toimub liiga hilja, UNHCR, Maailma Toiduprogramm on juba aasta otsa sellest rääkinud, rahast on puudu, meetmetest on puudu, kui meie praegu siin räägime, siis Austria piiril on tuhandeid inimesi, kes soovivad sisse tulla, üle nelja tuhande inimese ja kõnelejad katkestatakse. tegemist on vastuvõetamatu olukorraga, nii äh, ja kõnelejad katkestatakse uuesti. kolleeg Epidideios, minut palun rändevoogude ja rändeprobleemi vastane võitlus, mis kõik on seotud Süüria kriisiga ja Aafrikast tulenevate majanduspõgenikega. Euroopa Liit on üle viiesaja miljoni leidnud, aga äh, me tõesti petame ennast, kui me arvame, et selle rahaga on võimalik olukorda lahendada pagulased ja migrandid tulevad hordidena Euroopasse ja meil on vaja üha rohkem raha leida. inimesed Euroopas, eriti kreeklased, kannatavad ka nende kärpemeetmete pärast, mis meile peale sunniti, selleks et oleks võimalik illegaalsete migrantide elu rahastada kui me tahame probleemi lahendada, peame me tegelema probleemi juurtega, me peame lõpetama sõjad nendes riikides ja siis tuleb raha anda äh, ka lähteriikidele selleks, et äh, sealne olukord paraneks ja valitsused ei tohiks inimestel lubada lahkuda. kiirregistreerimiskeskused tuleb lähteriikides paika panna, mitte meie riikides ja ka Türgi peab oma piiri kaitsma korralikult ja mitte saatma neid äh, migrante äh, Kreekasse. järgmisena härra Stier, palun. president, Euroopa Parlament on alati ühtset lähenemist toetanud rändekriisile ja sellepärast me tervitame uut usaldusfondi Aafrika kohta, millest võetakse Süüria usaldusfondilt eeskuju loodetavasti Valletas sellega ka tegeletakse edukalt. me peame näitama, et me suhtume sellesse teemasse tõsiselt, kui me kogume raha Aafrika kasuks. see tähendab, et liikmesriigid peavad ohtust üles näitama panustada, eriti kui on eesmärk üks koma kaheksa miljonit eurot, miljardit eurot paika pandud ja seda kasutatakse mujalt eelarveridadelt see tähendab, et me peame arenguabi parandama ja me loodame, et komisjon annab meile ülevaate nende fondide efektiivse kasutamise kohta. aga see ei tohiks olla õigustuseks, me peame tagama, et nendes fondides on piisavalt raha Uh, aitäh ja ma tänan teid ka selle eest, et te kõneajast kinni pidasite, järgmisena kolleeg Toomas, palun. aitäh, proua president, praegusel hetkel on meil erakorraline olukord ja ma leian, et me peame tuleme tagasi selle juurde, mida ütles komisjoni president, meil on moraalne vastutus kanda. me peame leidma lahendusi, mis vastavad olukorrale ja komisjon otsustas selle lootuskiire luua ja reageerida Süüria kriisile. Euroopa Parlament toetab seda, kuid on kaks probleemi selle usaldusfondiga. nimelt nõukogu lubadustest kinni ei pea. liikmesriigid lubasid äh, panustada, aga ei ole panustanud ja äh, rubriigi neli vahenditest ei leida, ei piisa ja sellepärast peab komisjon nüüd leidma vahendeid väljaspoolt Euroopa Liidu eelarvet, aga samal ajal ei ole meil nende kulutuste üle mitte mingit äh, korralikku kontrolli, meil on liiga kitsalt piiritletud finantsraamistik ja sellepärast Euroopa Liidul on väga raske reageerida. me peame olema võimelised ka tulevastele kriisidele reageerima. me peame tõesti ka oma eelarvet vastavalt sellele kohandama ja ka mina finantsraamistiku üle vaatama. aitäh ja järgmisena härra Marias, palun, üks minut. hea proua Edre, tõhme pikki alliforaasti näitus ahti proua president, me oleme siin kojas varem öelnud, et Kreeka ei saa hakkama suurema hulga põgenikega. Egeuse mere saared on üle ujutatud vaeste Süüria põgenikega ja mida teeb Euroopa Liit? tilgutab pisut natukene vahendeid selleks, et selle probleemiga tegeleda selle asemel, et mõjutada Türgit saama kontrolli alla inimkaubitsejad, Türgis ja ka teistes kolmandates riikides väljaspool Euroopa Liitu tuleks hotspotid eh, luua ja samuti oleks vaja eh, välja töötada kriteeriumid eh, skp riigi suuruse järgi, kui palju riigid peaksid panustama kui peaks, kui suur peaks olema riikide panus ja me peaksime Süüria kriisile rahumeelse lahenduse leidma, aitäh. aitäh ja järgmisena saab sõna härra Wulf, palun pooleteiseks minutiks. kõnelejal pole mikrofoni. see toimib praegu jah, aitäh. üks koma kolm miljonit sellel aastal Äh, on tulnud Euroopasse kas varjupaigataotlejana või migrandina. Öeldakse, et järgmisel aastal tuleb kolm miljonit ja lahenduseks Euroopa Liidu poolt on luua usaldusfond paari miljoni euroga selleks, et lahendada Aafrika probleem, nii nagu nad on selle ette näinud. Aafrika probleemi, mille põhjustas see, et me toetasime Liibüas ja Süürias režiimi vahetust. Aafrika probleemi, mille põhjustasid äh, Äh, tariifid, millega võideldi Aafrika ettevõtete vastu ja probleem põhjustati ka sellepärast, et toetati liidreid, kes oma rahvast äh, terroriseeriti. Euroopa Liit ei ole Aafrika sõber, Euroopa Liit ei ole Aafrika inimeste sõber, ei ole ka aru saanud sellest, et Aafrikal on olla potentsiaal, on võimalus olla suure majanduspotentsiaaliga ja praegusel hetkel me lihtsalt äh, tallame jalge alla kõik võimalused Aafrikal ellu jääda. seitse koma viis miljonit äh, on tollimakse näiteks Aafrikat nõutud selleks, et äh, Saksamaa kohvirüsteid kaitsta. Aafrikatel ei ole vaja mitte mingeid äh, mõtet toituid kalakesi kingiks, neil on vaja saada õnge ja neil on vaja ka juurdepääsu tiigile selleks, et sealt kala püüda, aitäh! Gabriel következik kettő percben. proua Gabriel on järgmine, kaks minutit. suur aitäh, proua juhataja, härra Schmidt. kui me Aafrika usaldusfondist räägime, siis on see loomulikult uuenduslik lähenemine, kuid me ei tohi unustada, et me oleme osutanud piisavalt arenguabist juba äh, rahalisi vahendeid me peaksime endale küsima, miks need vahendite eraldamine ei ole andnud eh, soovitud tulemusi, kas sellised finantseeringud on ikkagi olnud arukad me peaksime äh, intelligentselt, kaalutletult äh, rahastamisega tegelema äh,. jah, usaldusfond ja selle toetajad, erinevad doonorid, muuhulgas ka eradoonorid, Eh, see kõik eh, peab looma selle usaldusfondi kandvuse me peame suurendama eh, selles fondis liikmesriikide osatähtsuse lihtsalt sellepärast et järgnevaid kriise üldse ei tekikski see annab meile võimaluse sidusamalt edasi minna muuhulgas euroopa arengufondi vahenditega on viimane aeg rõhutada et me peame täitma äh, doonorriikide ja saajariikide vastastikusi äh, kohustusi me peame regulaarselt kontrollima mida meie vahenditega tehakse ja me peaksime tõepoolest hakkama järgima järjekindlalt põhimõtet äh, rohkem rohkema eest. me ei saa nõuda Aafrika kolleegidelt, et nad teeksid enamat, kui me ise ei täida seda, mida oleme lubenud, lubanud. ma pean ütle, leian, et rändlus ei saa olla meie tulevik ja öö, kõne, kõnelejad katkestatakse, juhataja ütleb, et härra Koburnil on talle sinise kaardi küsimus, mul on ainult üks küsimus tahtsin küsida, et kas te pole minuga nõus, kui ma ütlen, et Euroopa Liit on täiesti mõttetu, kui asi puudutab rahad. me ei ole piisavalt siin äh, taotlusi esitanud ja alla kirjutanud. ja nüüd üleüldiselt see agentuur EASO, äh, kas Äh, tema pea on nüüd see õige, mis nende varjupaikadega tegeleb. äkki oleks hoopis mõistlikum see, kui me annaksime raha otseselt nendele riikidele või ise looksime seal pagus, pagulaslaagreid, et võtkem see keskmine mees sealt vahelt välja, vahendaja välja, kas te oleksite sellega nõus? Madam Gabriel, you have the floor palun proua gabriel suur aitäh selle küsimuse eest kaks aspekti on vastuseks esiteks ma leian et me ei õpi, äh, õpi, me ei ole sellest kriisist midagi õppinud, kui me ei ole sellest aru saanud, et tege-, edu tagab tegelikult ühine tegutsemine. ja teiseks, piisab, kui vaadata arve ja selle põhjal on näha, et olu-, terve rida näitajaid on paranenud ja nad on paranenud tänu Euroopa Liidu rahastamisele, vaesus on vähenenud, naised saavad toetust öö, paremini osutatavate terviseteenuse seisukoha- seisukohalt ja kas teie siis seda ei soovi minu arvates euroopa liidu abi aitab nendel riikidel sotsiaalselt tugevneda äh, ilmselt olete te erinevatel seisukohtadel ütleb proua juhataja aga nüüd ma annan sõna kolleeg Guerrerole äh, no puedo sino aitäh proua president ma olen nõus kõige sellega, mis on usaldusfondi eesmärkidena paika pandud, meil on üha rohkem kriise, üha rohkem kriisides riike, meil on üha rohkem pagulasi, aga meil ei ole rohkem vahendeid, millega neid kriisikoldeid kõrvaldada ja rahastamine muutub järjest halvemaks, me ei suuda neid kriise ette näha ja me ei saa aidata kõiki, kellel on abi vaja Need vahendid on tõesti väga head, eriti kui need vahendid aitavad koordineerimistööd parandada ja toovad endaga kaasa ka haldamise tõhususe, kuid me ei tohiks siin ennast ega ka teisi. suurem osa nendest vahenditest tuleb teistest fondidest, fondidest, mis olid sarnaste meetmete jaoks ette nähtud. Euroopa Komisjon reageeris, aga kui me vaatame liikmesriikide panuseid, ma ei hakka siin nimesid nimetama, aga väga paljudel juhtumitel ei ole see üldse kooskõlas Euroopa Liidu väärtustega, kui me räägime sellest, et peame aitama neid, kellel on tõesti ka abi vaja. ja just sellepärast tuleb meil saavutada see, et me leiame lisavahendeid, mitte et me loome siin nii-öelda asendusfonde teiste meetmete arvel kui me nüüd tõesti ausad oleme ja ütleme, et me peame aitama inimesi, kes põgenevad nälja ja sõdade eest, siis me peame ka vastutustundlikult käituma ja leidma vahendid selleks, et meie sõnadel järgneksid ka teod. aitäh! proua volinik kohe kindlasti vastab ka sellele küsimusele, kuid enne seda saab sõna proua Trebesius, palun üheks minutiks. aitäh! lugupeetud president, otse loomulikult Süüria abiprogramm on väga hea. loodetavasti on meil võimalik äh, pagulaslaagrite toiduga varustamine paremaks muuta. mitmed Euroopa Liidu liikmesriigid on viimastel aastatel oma sissemakseid UNHCR-ile vähendanud, isegi kui oli täiesti selge, et pagulaskriis suureneb. Saksamaa valitsus ja ka Euroopa Liit ignoreerisid probleemi. nüüd üritatakse Türgit äh, panna Euroopa Liidu välispiiri valvama ja leitakse selleks ka vahendeid. aastaid on Türgi oma riigi demokratiseerimisel ajakirjandusvabaduse inimõiguste alal teinud tagasisamme. nüüd aga Juncker räägib liitumisläbirääkimiste taasalustamisest. mis toimub härra Junckeriga? kas ta ei räägi Donald Tuskiga? Tusk äh, Strasbourgis parlamendi ees täiesti õigesti ütles, et Euroopa Liidu välispiire tuleb kaitsta. Euroopa peab ise oma probleemid lahendama. traditsioonilised ülesanded iga riigi puhul, nagu näiteks piirivalve, need ei tohi Merkeli hipikultuuri ohvriks saada või olla autokraatsete türk-, režiimide nagu Türgi äh, mängukanniks, aitäh! aitäh. järgmine kõneleja, härra Kristoforo, palun, poolteist minutit. ma usun, et keegi ei pane küsimuse alla vajadust solidaarsuse järele selleks, et põgenike kriisiga tegeleda. ma ei usu, et siin oleks kedagi, kes arvab, et me ei peaks solidaarsed olema ma usun, et Euroopa kodanikud ja liikmesriigid on ainukesed, kes on solidaarsust tõesti üles näidanud põgenike suhtes. ma usun, et põgenikekriis ei ole ainult Euroopa Liidu probleem, see on rahvusvaheline probleem. see ei ole ainult Euroopa Liit, kes peab olema tundlik ja solidaarne teiste riikidega ja ülejäänud maailm vaatab mujale. Euroopa Liit ei saa kõike teha selleks, et finantsvahendeid leida, ilma et ülejäänud maailm aitaks kaasa rändeprobleemi lahendamisele. see on ülemaailmne probleem, see hõlmab ÜRO-d, kõiki maailma riike. ja praegu, kui me seda teemat arutame, ei ole Araabia riikidel, kellel on raha piisavalt, mingisuguseid äh, vahendeid eraldatud selleks, et rändekriisiga tegeleda kui paljud ütlevad, et Euroopa Liit ei ole teinud piisavalt, siis ei ole see õiglane Euroopa Liidu suhtes. jah, me võiksime olla tublimad, aga olgem ausad, Euroopa Liit on ainus, kes midagi üldse ette on võtnud. ma ei ütle seda mi mingisuguse tagamõttega, aga ma tahaksin öelda, et see ei ole õiglane, et teised riigid, näiteks Türgi, käituvad just nii, nagu nad käituvad. teised Vahemere riigid üritavad olukorda parandada, selle asemel, et sama teha, Türgi kasutab olukorda enda kasuks ära selleks, et endale kasu lõigata selle pealt. ja ma usun, et see negatiivne roll regiooni stabi-, destabiliseerimisel on väga suur. härra Wolfilt on sinine kaart küsimusega, kas te võtate selle vastu? jah, palun. mul on hea meel, et te olete arvamusel, et see ei ole ainult Euroopa Liidu probleem, vaid globaalne probleem. ma olen juba mõnda aega leidnud, et ÜRO peaks samuti sekkuma. kas teie oleksite nõus, et ÜRO ei ole piisavalt tubli olnud, et selle probleemiga rahvusvahelisel skaalal tegeleda, selle asemel, et jääda lootma ainult Euroopa Liidule? härra Kristoforu, sõna on teil loomulikult ma nõustun sellega. Euroopa Liit on solidaarsuses eeskujulik ja sellepärast me toetame ka Euroopa Liitu, et solidaarsus on meie põhiväärtus. aga me leiame, et on teised riigid, kes täielikult vaikivad, kes selles debatis sugugi kaasa ei löö ja nad peaksid samuti panustama vähemalt äh, finantsiliselt meil ei saa maailmas olla suured võimud Venemaa, Araabia riigid, USA, kes lihtsalt ootavad, et Euroopa Liit ja Euroopa Parlament midagi teeks ja nemad ei tee midagi. ma tahaksin öelda komisjoni asepresidendile, pöördugem teiste poole, et ka nemad oleksid tundlikud põgenikekriisi suhtes, et meie ei jääks selleks süüdlaseks, kuigi me oleme palju teinud härra Howitt. mul oli au täna olla Valletta kohtumisel ja tegeleda Aafrika usaldusfondi teemaga ka seal ja mul on hea meel seda teemat käsitleda ka siin Süüria osas. ma tänan eelarve komisjoni koostöö osas ja samuti ma tänan komisjoni selle teemaga tegelemise eest ma tahaksin sotsiaaldemokraatide nimel öelda, et me peame leidma uut raha. me ei saa neid fonde finantseerida ainult olemasolevate vahendite ümbersuunamisega. me peaksime nendesse fondidesse eh, leidma uut raha. Ühendkuningriik on kasutanud seda nagu igat teist debatti Euroopa Liidu kritiseerimiseks, aga paljud meie eh, liikmesriikidest usuvad, et koostöö rahvusvaheliste doonorite vahel aitab olukorda nende inimeste jaoks parandada, kes seda abi saavad. tuhanded põgenikud on jõudnud Euroopasse. Süüria naaberriikides on miljonid veel ootamas. on õige, et me peame mõtlema ka tulevikule, mitte ainult praegusele hetkeolukorrale me peame mõtlema põgenike integreerimisele ja samuti me peame tegelema tekkeprobleemidega. see usaldusfond tegelebki pikas perspektiivis planeerimisega. kõnelejad katkestatakse. suur tänu. järgmisena saab sõna härra Karas. proua volinik, proua juhataja, daamid ja härrad, inimesed, kes kelle meelest on risk põgeneda öö, äh, öö, äh, suurem öö, äh, kui hirm elukaotuse ees, need asuvad teele, mõlemad usaldusfondid on nende inimeste jaoks lootuse õlekõrreks. liikmesriigid ei tohiks käia selle lootuste ja ootustega ringi ükskõikselt ega hooletult lubada kaks koma kolm miljardit ja sada äh, kakskümmend miljonit sisse maksta. see on häbiväärne. ja samas nõuda üheksa koma nelja miljardi kohest tagasimaksmist tegelikult tuleb nende summade arvel ka, katta äh, antud lubadused ja äh, eraldada rahalisi vahendeid selleks, et juurida välja põgenike Eh, voogude eh, põhjused. ma arvan, et väli-, eh, liikmesriigid ei anna lihtsalt praeguste nõuetega aru endale sellest, mida nad tegelikult teevad. suur aitäh, proua härra Karas, palun proua Spiraki. proua president, komisjoni asepresident proua Georgieva kreeklased võtavad Lesbose ja Kossi saarel pagulasi vastu ja nad näevad, kuidas lapsed uppuvad ja nad küsivad nüüd endalt, mida Euroopa Liit teeb. vastus on, et Euroopa Liit teeb väga palju, aga me ei vastuta mitte ainult selle eest, mida me teeme, vaid ka selle ei tee. Nende usaldusfondide rahastamine Aafrika ja Süüria jaoks on tõesti nüüd liiga hiljaks jäänud ja küsimus on nüüd selles, et kas need vabatahtlikud lubadused, kas neil on ka mingi tähtaeg? vastus on ei. millal see raha sisse makstakse, mitte keegi pole sellele küsimusele vastanud. kuidas meil õnnestub rahastamist suurendada, kas me arvestame sellega, et üheksa koma neli miljardit eurot on äh, makstud liikmesriikidele tagasi Euroopa Liidu eelarvest, äkki seda raha võiks hoopis usaldusfondi sisse maksta, ehk et kuidas me kokkulepete kinnipidamist kolmandate riikidega kontrollima, sest ka nemad saavad meilt rahastust. alustagem kas või Türgist. ta saab kolm miljardit eurot liitumiseelse abina. kuidas me seda kõike kontrollime? meil tuleb nüüd tegutseda, sest kui me seda ei tee, siis äh, skeptilisus Euroopa Liidu suhtes äh, suureneb veelgi. aitäh! suur aitäh! proua juhataja, ma tahaksin, ma tahan siin teie kõikide tähelepanu juhtida asjaolule, et me, te peaksite kinni pidama kõneajast. isegi kui teema on väga huvipakkuv ja ulatuslik. kolleeg Muresan, palun. Euroopa Liidu eelarve on osa lahendusest, kui me räägime pagulaskriisi ületamisest seda tuli väga hästi välja siis, kui me rääkisime ka eelarve eelnõu koostamisest selle aasta kevadel, kuid eelarve eelnõud ei ole kõige paremad selleks, et kriise lahendada. meil on vaja poliitilised prioriteedid selgelt paika panna, kui me järgmise aasta eelarvet ette valmistame ja me peame ka leidma korraliku rahastuse, sest muidu Euroopa Liit on jällegi olukorras, kus me ei ole valmis ja võimetud kriisile vastama ja seda tuleb selgeks teha ka liikmesriikidele läbirääkimiste käigus, mida me siis praegusel hetkel peame järgmise aasta eelarve üle. volinik ja minister, me loodame teie peale, et te annate selle sõnumi edasi liikmesriikidele ja toonitate ka seda, mida just äh, kolleeg Kagas enne siin ütles. see kõik on väga tähtis, sest ainult siis, kui me kohapeal olukorda paraneme, me lähteriikides parandame, on meil võimalik seda probleemi lahendada. aitäh! küzdök a mikrofonnal. Ezzel a képviselői hozzászólások végére ért. Sellega oleme sõnavõtud lõpetanud. Proua Ribeirot ilmselt ei ole saalis, nii et talle ma ei pea talle sõna andma ja nüüd on avatud mikrofoni foorum, igal ühel kõnelejatest on üks minut, kolleeg Boltšan, palun teil on sõna. ja k tomuto tématu chci poznamenat že e, ne... Vabandan. ma vabandan ma ei kuulnud oma nime ma leian et euroopa ei tohi tunda hirmu sekkumise ees kui me moodustasime nüüd need kaks usaldusfondi Süüria ja Aafrika fondi, siis ma arvan, et me tegime seda tegelikult väga hilja, liiga hilja. Äh, kodusõda Süürias kestab juba enam kui viis aastat ja te tõesti äh, arvate, et inimesed on nõus laskma ennast Süürias tappa või äh, jääda seal põgenikelaagritesse mm, seda nad kindlasti tegema ei jää ka mina ei jääks eh, niisuguses olukorras ootama, et millal mulle pomm pähe kukub, ma hakkaksin lihtsalt eh, minema. Eh, see on tore, et usaldusfond moodustati, aga ma olen sunnitud tunnistama, et see oli väga hilja, liiga hilja. nüüd annan sõna järgmisele, palun. härra Frunzulika kui me räägime esimesest piirkondlikust usaldusfondist, mis puudutavad Süüriat ja Aafrikat, siis me tahame sellega võidelda äh, probleemi juurde vastu ja Madadi fondile on viis miljonit ette nähtud ja Aafrika fondi jaoks äh, üks koma kaheksa miljonit. samal ajal aga on meil Aafrika riike, kus on autokraadid võimul ja nemad võib-olla ei kasuta seda raha täpselt kontrollima, kuidas neid vahendeid kulutatakse, sest äh, need võivad väga kiiresti korruptsioonitaskutesse kaduda, me oleme seda ka varem näinud. Need riigid äh, peavad teatud äh, tingimustele vastama ja nad ei tohi kuidagi Euroopa Liidult midagi välja pressima hakata väga tähtis on, et liikmesriigid äh, poliitiliselt lubadused ka ellu viiksid ja kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve puhul tuleb ka sellega arvestada. aitäh, härra Frunzulika ja järgmisena proua Tamasic, palun. uzajamni fondovi za Siriju i Afriku su vjerujem utemeljeni na plemenitosti i dobrim namjerama, ali nažalost ne. usaldusfondid Süüriale ja Aafrikale on üllad eesmärgid, aga kahjuks, et nad ei aita kriisi lahendada. see meede näitab, kui võimetu Euroopa Liit selle kriisi ees on. ma kardan, et sellised meetmed, mis on suunatud kolmandatele riikidele, on ebaefektiivsed, kui Euroopa Liit ei tea, mida ta soovib saavutada. loomulikult me, me näeme, kuidas äh, püsti pannakse müüre ja tarasid selleks, et põgenikke eemal hoida, kas me ei peaks kõigepealt kokku leppima selles, mida me soovime teha? me peame kokku leppima, et Euroopa Liit võtab vastu ainult neid, keda ähvardab sõda, põhiliselt naised ja lapsed, sest see, vastasel juhul me lihtsalt raiskame maksumaksja raha järgmisena härra Jakovtšitš, palun. proua president, maailm muutub dramaatiliselt meie endi silme ees. rahvusvaheline ühiskond muutub igapäevaselt ja ma leian, et see on meede, mis on küll hiljaks jäänud, kuid siiski teretulnud ja ma leian, et komisjon peaks alustama uue meetmega ilma pikaajalise perspektiivita, mis peaks hõlmama ka ÜRO-d, see peaks hõlmama kõiki meie partnereid, kes elavad väga hästi tänu kaubandusele Euroopa Liiduga. Nad saavad sellest kaubanduskoostööd suurt kasu ja ometi on neid riike vähe, kes on andnud oma panuse, et nende probleemidega tegeleda, samas kui Euroopa Liit on palju teinud. me vajaksime ülemaailmset initsiatiivi ja Euroopa Komisjon peaks selle ees seisma, sest praegu me tegeleme hambutute projektidega Süüria ja Aafrika osas. me ei tohi humanitaarprobleeme unustada, ütleb härra Vegas ja neile tuleb reageerida aga me peame ka Euroopa Liidu hukka mõistma, sellepärast et ühe käega lõhutakse midagi ja teise käega üritatakse lahendada siis seda probleemi, mis ise loodi. Euroopa Liit on kaasosaliseks selles barbaarsuses. vähemalt Süürias ja Liibüas Euroopa Liidu käed on väri, verised ja meie vastutame ka pagulaste voogude eest. ja juurde tuleb veel ka Euroopa Liidu institutsioonide egoism, ei ole mitte mingit õigustust nendele kuritegudele ja ajalugu peab hukka mõistma need poliitikud, mis siin praegusel hetkel Euroopa Liidu nimel tegutsesid ja järgmisena härra Tarand, palun, teil on sõna. Thank you, madam president. aitäh, proua president, kui ränne ja migratsioon on probleemid, siis äkki peaksime tagasi ajalukku vaatama. Homo sapiens on pärit Keeniast ja vallutas kogu planeedi. nii et see ei ole mitte mingi probleem. ma arvan, et proua Georgieva annab endast parima, mida ta saab teha selleks, et praegust probleemi lahendada. aga meil ei saa seda probleemi lahendada sellega, et me lihtsalt äh,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 sellega oleme me vaba mikrofoni vooru ammendanud. suur tänu kõikidele, kes äh, osa võtsid ja ka oma kõneajast kinni pidasid ja nüüd saab sõna proua Kirgeva, palun, selleks, et arutelu kokku võtta. aitäh, proua president. kaks äh, üldist märkust. tegemist on üleilmse kriisiga ja see nõuab ka üleilmset äh, lahendust meie Euroopa Liidus moodustame kakskümmend protsenti maailma majandusest aga, aga viiskümmend protsenti anname meie arengu ja humanitaarabi. me anname oma panuse ja on tähtis, et kõik, kellel on vahendid aidata, seda ka teeksid. rohkem maailma tähendab ka suuremat vastutust ma olen nõus nende kommentaaridega, mis tehti, et meil on vaja tõesti koondada oma vahendeid selleks, et me saaksime aidata inimestel ennast ise aidata. minu teine üldine märkus. majandus ja rahanduskriis näitas meile, et meil on väga palju vaja veel ära teha institutsioonide võimekuse parandamiseks, selleks et kollektiivselt võidelda kriisi vastu. pagulaskriis tõesti toob praegusel hetkel väga hästi välja selle, kus Euroopa Liit ei ole tõhus, eriti kollektiivse tegutsemise osas. ja ma ootan tõesti ettepanekuid piirivalve kohta, ühise kaitse ja julgeolekupoliitika kohta Dublini kohta, aga meil on vaja ka koordineeritumat, laiapõhjalisemat, pikaajalist äh, nende riikide panust, mis vajavad meie abi selleks, et oma võimekust parandada ja selleks, et oma arenguprobleemidega hakkama saada. ja on täiesti iseenesestmõistetav, et parim viis humanitiirkriisi vastu võidelda, on see, et seda polekski üldse, nii et me peame rohkem investeerima konflikti ennetusse, konfliktide lahendamisse, ehk siis küsimustesse, mis aitavad meil ka tulevikus äh, ära hoida äh, suuri kriisi. kliimamuutused äh, lähevad edasi, muutuvad hullemaks ja ka vägivaldne äärmuslus tõstab pead. ehk et rohkem konflikte on tulevikus kindlasti meie Euroopa Liidus teame, et me ei ole küll täiuslikult seda kõike lahendanud, aga me oleme panustanud rohkem kui väga paljud meie ümber. ja siis mõned spetsiifilisemad kommentaarid. täiesti õigesti öeldi siin, et meil tuleb jõuda teiste arenguabi mõttes tähtsate partneriteni. eelmisel nädalal äh, ühend-, Ameerika Ühendriikides kohtusin ametivõimudega, Maailmapangaga, IMF-i esindajatega ja rääkisime just sellest, kui tähtis on see viis, kuidas me võitleme nende kriiside vastu ja me peame minema kaugemale kui erakorraline ja kiireloomuline reageerimine. me peame aitama riikidel luua finantspuhvri selleks, et oleks võimalik ellu jääda ka kriisiaegadel ja peame mõtlema ka selle peale, kuidas oma haavatavust vähendada ja tähtis on, et me suurendaksime oma võimekust selleks, et kogu maailma haavatavust vähendada on väga selgelt tehtud üleskutse, et seda raha ei tuleks killustatult äh, kulutada. ja tegelikult oleksingi oma sõnavõttu pidanud alustama sellega, et see kaks koma kolm miljardit on tegelikult osa sellest kümnest miljardist, mida Euroopa Komisjon on ette näinud selleks, et pagulaskriisi vastu võidelda nii Euroopa sees kui väljaspool Euroopat Need usaldusfondid on meie jaoks uueks viisiks paremini organiseerida ja kasutada vahendeid, et teha seda veelgi paremini, aga see ei tähenda seda, et me vähendame aruandluskohustust ja otse loomulikult me kavatseme Euroopa Parlamendile aru anda nende vahendite kasutamise kohta ja ma loodan, et need aruanded on sisulisemad, sellepärast et tegemist on hästi läbimõeldud pikaajalise programmiga ja küsimus oli, et kas me lihtsalt tõstame eelarveridadelt raha ümber. jah, vastus on, et äh, suur osa on värsket raha, saime miljardiga arengufondi äh, reservist leidsime summasid ka mujalt äh, ja tõesti äh, vähe, väiksema prioriteediga programmides tõstime me ka raha ümber selleks, et rahastada meie praegust kõige tähtsamat prioriteeti. meid kritiseeriti. kahjuks need, kes kritiseerisid, küll võtsid sõna, aga enam ei kuula ära vastuseid. tegelikult väga ähm, mõistlik ja nutikas on pärast küsimuse esitamist ka vastus ära oodata. meil on tegelikult äh, päris häid tulemusi ette näidata just arenguabi programmidega ja humanitaarabiga. Äh, äh, Ühendkuningriigi vastav amet on tõesti väga häid hindeid oma tegevuse kohta saanud ja me tõesti vaatame ka täpselt, millised on nende prioriteedid. me oleme oma vahendeid kasutanud selleks, et aidata inimesi Süürias. me, siin öeldi, et me aitame ainult naaberriikides, aga mitte Süürias, see ei ole õige. pool meie humanitaarabist läheb otse Süüriasse ja väga suur osa läheb ka mässumeelsete kontrolli all olevatele aladele. me ei aruta seda, et kes seal on, sest me teame, et inimeste elud on seal ohus ja meie oleme üks väheseid rahastajaid, kes ei ole tegelikult Süüria kõige raskemas olukorras osasid ära unustanud, kus inimesed elavad pommirahe all. siin päris mitu korda öeldi ka et me raiskame raha et kakskümmend aastat ei ole meie eelarve, meile eelarve täitmise kinnitust antud, nii see ei ole. ja muide, kaheksa aastat on siiski kinnitus tulnud, viimasele aastale suisa eile. nii et nii see lugu on, me ei raiska, me ei peta, vaid tegemist on ainult inimlike vigadega vahel ei leita õiget dokumente, vahel on mingid äh, näpuapsakad juhtunud ja me peame selgelt ütlema, et jah, meil on suured probleemid siin, see on, probleemi lahendamine on Euroopa eksisteerimise jaoks tähtis, aga me tõesti oleme tõhusamad, kui me teeme koostööd ja ma loodan, et need usaldusfondid mis on ka tegelikult uueks tegevusplatvormiks, et äh, need muutuvad atraktiivsemaks, et meie liikmesriigid panustavad ka sellesse rohkem ja ma loodan ka teiste riikide peale. me oleme siin tõesti julgustavaid sõnumeid saanud ka Ühendriikidelt, et nad liituvad Süüria usaldusfondiga kas otse sinna panustades või tehes mingi paralleelse rahastamismeetme ja lõpetuseks suur-suur tänu parlamendile, et me oleme, et te olete olnud kaasatud sellesse küsimusse, et me tõesti oleme üles kutsunud ka liikmesriike ühiselt rohkem ära tegema ja lõpetuseks suur tänu Luksemburgile ja minister Schmidtile. kui ainult kõik oleksid nii nagu teie, aitäh! Én pedig meg szeretném köszönni Georgieva biztos asszonynak ezt a kiváló ma tahaksin omalt poolt tänada proua Georgievat vastuste eest ja annan sõna härra minister Schmidtile. Madame la vice-présidente vient de dire, je crois que nous sommes dans l'urgence. ma olen täiesti nõus sellega, mida ütles äh, äh, proua volinik. me peame tegutsema, äh, aktiveerima rahalisi vahendeid äh, Eh, selleks, et tegutsema asuda. kõik liikmesriigid pole veel piisavalt selle reageerinud ja kõiki lubadusi pole sugugi veel täidetud, kuid ma leian, et Euroopa Parlament on saatnud väga selge signaali, eh, eh, millised on tema ootused ja kinnitanud ka, et ta kavatseb võetud rahalistest kohustustest Äh, kinni pidada, kuid rääkigem otsekoheselt, ei ole nii, et ühel pool on Euroopa äh, Liit oma eelarvega ja teisalt aga on äh, liikmesriigid oma riigieelarvetega. osad vahendid tulevad Euroopa Liidu eelarvest, aga andke andeks, see on liikmesriikide raha, osa raha tuleb otse liikmesriikidelt, tuleb see siiski need vahendid omavahel kokku suunata ja kui me räägime usaldusfondi, siis on samuti vaja tegutseda. ja nüüd te siin oma sõnavõttudes eh, surkisite näpuga olemasolevas haavas, see haav puudutab kogu Euroopat. kui me ei suuda Euroopa naaberriikidega eh, suhelda, kui me teeme näo, et meie naaberriike ei ole Äh, siis me käitume lühinägelikult, sest rahvusvahelisel tasandil ei saa me olla Euroopana isoleeritud. kui me soovime tegutseda, siis me peame kaasama oma tegevusse äh, kogu rahvusvahelise avalikkuse, me peame kaasama kõiki riike selleks, et suuta seda kriisi leevendada ja sellest kriivist välja tulla see puudutab arenguabi tervikuna. küsimus ka peab, me peame endalt ka küsima, kuidas me kogu arenguabi ja arengupoliitikat kavatseme tulevikus ellu viia, mida me selle all kujutame, kuidas me seda mõtestame, kui tõhusalt suudame me kulutada olemasolevaid finantsvahendeid. kas ja kuidas me saame lasta panustada neil, kes soovivad osaleda, väga sageli me osutame arenguabi neile riikidele, kus riik kui selline tegelikult puudub äh, või äh, riik on väga nõrguke või äh, riik on niisuguse iseloomuga, mis tegelikult äh, kujutab endast pooldiktaatorlikku riiki, eh, eh, kus noored inimesed on sunnitud lihtsalt riigist põgenema, nad on sunnitud riigist välja rändama. on riike, kus võimul on armee, kes tegelikult tegutseb kollektiivse diktaatorina ma leian, et meil on väga oluline saata Euroopa Liidu poolt tervikuna välja selge sõnum, et ainus lahendus nende probleemide äh, lahendamiseks on tegutseda solidaarselt. me ei peaks üksteisele näpuga näitama, me ei peaks üksteist vastastikku kritiseerima, me ei peaks võt-, asuma äraootavale seisukohale, et no, no vaatame, mis ta siis õige tegema hakkab. aitäh! ja ma tänan teid, härra äh, minister Schmidt, sellega oleme ammendanud